Econ komisjon, majanduskomisjon on äh, saatnud kolm parandust äh, parlamendi poolt vastu võetud tekstide kohta vastavalt äh, artikkel kakssada kolmkümmend üks loetakse need kinnitatuks, kui kahekümne nelja tunni jooksul eh, ei nõua ükski poliitiline fraktsioon või nel, vähemalt nelikümmend saadikut eh, selle, nende hääletusele panemist. Eh, pealkirjad leiate päevakorra, käesoleva istungi protokollist ja järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Komisjoni